liikmas on märkusi, selle kohta ei ole, seega on protokoll vastu võetud. mõningad märkused selle istungi alustuseks. me tervitame Tadžikistani presidenti härra Abumali Rahmoni, kes on ametlikul külaskäigul Euroopa Parlamendi Strasbourgis Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem, omawia- hetk tagasi mul oli kohtumine eh, härra presidendiga, me rääkisime meie kahepoolsetest suhetest, rääkisime praegu Tadžikistanis käimasolevatest reformidest. neljandal juunil tähistasime me kahte tähtsat sündmust neljandal juunil tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa Hiina Rahvavabariigi ametivõimud lõpetasid üliõpilaste meeleavalduse, surusid maha üliõpilaste meeleavaldused Tiananmeni äh, väljakul ja samal päeval, kakskümmend üks aastat tagasi, esimest korda Kesk- ja Ida-Euroopas leidsid aset äh, vabad parlamendivalimised ja demokraatlikud jõud võitsid nendel valimistel ja said endale võib öelda enamuse kohtadest parlamendis. demokraatliku opositsiooni esindajad said nii senatis kui parlamendi teises kohas, kojas suure enamuse. Kesk- ja Ida-Euroopas on meil õnnestunud läbi viia vajalikud